riigiülese ehitus, humanitaarabi eh, ning eh, kõigis kriisivaldkondades üle maailmas, kuid samas peaksime tugevdama ka välispiiri, eelkõige seda, mis on Kreeka ja Türgi vahel, see on oluline eh, Ida-Vahemerel ning Lääne-Balkani piirkonnas, me, Horvaatia ei luba, et me oleme eh, eh, nii-öelda mitteametlik eh, hotspot, me ei ole ehitanud müüre, me ei ole okastraati üles pannud, kaitseme piiri kuue tuhande viiesaja politseinikuga, kes valvavad meie piiri kes kaitsevad tulevast Schengeni piiri ja Euroopa Liidu piiri ning kasutame oma seadusi, Euroopa standardeid ja rahvusvahelisi konventsioone. igasugused äh, süüdistused rikkumiste kohta äh, leiavad uurimist ja sanktsioneerimist, kuid äh, see, seda ma ütlen inimesena, kes seda piirkonda on külastanud ning mõistab täielikult, mis koha peal toimub ja mis tingimustes inimesed töötavad. seega peame koostööd tegema, kasutama Frontexi võimalusi, aitame teineteist, et eh, seda küsimust adekvaatselt eh, lahendada. kui asi puudutab laienemist, mida mainiti härra Vei poolt, siis ütleksin eh, väga lihtsalt, et me ei rapsi oma tegevuses, me üritame arutada seda asja Euroopa Eh, liiduriikidega ning naaberriikidega, sest Kagu-Euroopa riikidel ei ole kuskile minna. Nad ei saa ühineda Hiina, USA, Venemaa ega kellegi teisega. ainus tee edasi on Euroopa ning meie soovime struktureerida eh, oma suhteid eh, võimalikult arukalt, kui jätame neile mulje, et nad peavad lõputult ootama, siis see on halb, siis nad keeravad oma eesmärkidele selja, nad eh, peatavad reformide läbiviimist. see, see ei tähenda, et nad homme ühinevad, vaid see tähendab väga keerulist, eh, pikka eh, ja mitmetahulist protsessi, seega tule, tekib olukord, kus Zagrebi tippkohtumisel on meil võimalik edukas deklaratsioon vastu võtta, mis sillutab teed järgmisel kümnel aastal. mis puudutab proua Tomašitšile, tänan teie soovituste eest, suur aitäh, et soovite meile Horvaatiat, teeme koostööd selle nimel, nagu te ise ütlesite, see ei ole ainult ehm, protokolliline tegevus, teeme tööd tugevalt ning ehm, erinevalt väga paljudest Äh, teistest. meie äh, äh, pühendame kogu oma töö ja eraelu Euroopa mõistmisele, tugevdada Euroopa osalust ning teha meie roll Euroopas oluliseks ja edukaks ning üks viimaseid kõnelejaid mainis kahte punkti, kõigepealt taga, tasakaal traditsioonide ja poliitika vahel, siis eh, kui see oleks lihtne, oleks me jõudnud eh, juba mingisuguseid e-, e e kokkuleppeid näinud parlamendi eelmise koosseisu vältel, väga palju on meil vastutust langenud, seisukohad on väga erinevad, kuid üritame kõik mõelda piisavalt, et aidata oma riike ja oma kodanikke, see on meie eh, suunis ka järgnevateks kuudeks. suur aitäh ja järgmisena saavad, saab alguse arutelu, kõigepealt saab sõna kolleeg Ressler pooleteiseks minutiks. härra Euroopa Parlamendi president, härra peaminister, kolleegid. on selge, et Horvaatia kuulub Euroopasse nii kultuuriliselt kui ajalooliselt. aga mitte veel kaua aega tagasi minu vanemate põlvkonna ajal vabadus, demokraatia ning tunne, et kuulutakse Euroopa perekonda, olid vaid kauge ja ähmane unelm. seetõttu tähistab Euroopa Horvaat-, Euroopa Liidu eesistumine Horvaatia poolt seda suurepärast üleminekut, mille Horvaatia on läbi teinud. Horvaatia tegi paljut, et võidelda kolm aastakümmet tagasi demokraatia ja vabaduse nimel, siis kui mina sündisin, ning nüüd on Horvaatiast saanud edukas Euroopa Liidu liikmesriik täna uue institutsionaalse tsükli alguses on meil ühised eesmärgid ja väärtused. Need on ära toodud ka Horvaatia eesistumise prioriteetide hulgas. üks põhiküsimus on see, kuidas saavutada kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas. lisaks Euroopa kaasajastamisele ei tohi me ära unustada ka traditsiooniliselt edukaid Euroopa Liidu põhipoliitikaid ja piirkondlike lõhede äh, sulgemist, mis kahjuks on endiselt olemas. ma olen veendunud, et Horvaatial on ainulaadne nägemus ning nad suudavad lahendada need uued majanduslikud, demograafilised ja äh, tehnoloogilised probleemid, mis meie ees seisavad. ma olen veendunud, et Horvaatia eesistumine saab olema väga edukas nii Euroopa Liidu jaoks ning tugevama Euroopa nimel kogu äh, uues maailmas proua Borson, äh, poolteist minutit. aitäh, proua esineja. Ähm, Horvaatia võtab üle eesistumise äh, probleeme täis äh, ajal. sõltumata meie erimeelsustest, peaks meie eesmärk olema elukvaliteedi parandamine kodanike jaoks. mitte keegi ei tohiks tunda nagu alama järgu kodanik tööjõuturg peaks olema avatud kõigile, kes soovivad teenida korralikku elatist tööga kas noorte garantii muudab äh, elu kergemaks äh, ettevõtete jaoks, äh, kes tahavad piiriüleselt tegutseda? me peame sisse tooma ka miinimumpalga. iga Euroopa kodaniku töö peaks olema väärt, võrdse väärtusega. kõik majanduslikud vahendid peaksid vastu olema võetud pikas perspektiivis. me peame edendama dialoogi tööstusega me ei tohi mõelda ainult kasumile, vaid peaksime arvesse võtma ka sotsiaalset vastutust ning tarbijate kaitsemist. toiduohutus peab olema prioriteet liikmesriikides, eelkõige arvestades terviseriske, mis on seotud ülekaalulise ning liigse kehakaalu ohuga. me tervitame teadaannet, et meil on vaja kõrgema kvaliteediga tooteid, samas tagades toiduohutuse kõigi kodanike jaoks võrdselt. uue põllumajandusahela määruse vastuvõtmine saab olema esimene samm selles suunas. kahjuks on Horvaatia maha jäänud selle rakendamises. ma soovin teile kõike paremat, parema Euroopa ehitamisel meie kodanike jaoks, aitäh! nüüd annan sõna härra Fleigole. aitäh! peaminister Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on kindlasti väljakutsuv roll Euroopa Liidu noorima liikmesriigi jaoks. soovin teile palju edu! see ei tohiks olla periood, mida jääme meenutama ainult Brexitiga. see on aeg uute ideede ja uue edasimineku jaoks mulle tundub, et me ei räägi piisavalt palju haridusest. pärast Bologna deklaratsiooni on meil vaja uut algatust hariduse valdkonnas. meil on vaja laiendada Bologna protsessi ning äh, katta ka keskharidus, selleks, et meie äh, keskhariduse juhi, keskharidus oleks konkurentsivõimelisem. meil on õigus seda eeldada ja kolleeg Jeegold. aitäh, president, peaminister. mul on hea meel taas kord näha teid, äh, aga uues rollis. tahaksin ette võtta kaks teemat. esmalt, Euroopa Komisjon on tutvustanud avalike tekstide läbipaistvuse ettepaneku suurte rahvusvaheliste ettevõtete jaoks VKE-d ja tavalised kodanikud maksavad makse, suured hargmaised ettevõtted, mõned neist ei maksa nõuetekohaselt makse. Teil, peaminister, on võimalus äh, tuua see teema taas kord nõukogu päevakorda. siiani ei ole ette nähtud ühtegi kohtumist sellel teemal, seega ma kutsun teid üles tooma seda teemat taas päevakorda ning lõpetama seda, mida Soome eesistujana alustas, selleks et leida nõukogus enamuse toetus. ning lõpetuseks Soome, soomlased alustasid äh, samamoodi nagu Euroopa Parlament äh, avalikustama äh, kõiki tagatrepluse kohtumisi alalise esindusega. sakslased on samuti otsustanud sama teha, kuid kahjuks Horvaatia esindus ei tee seda veel. seega palun järgige Soome head eeskuju, aitäh! suur aitäh, proua Konte, palun pooleteiseks minutiks Ehm, <clears throat> eelkõige ma tahaks äh, soovida ähm, härra Plenkovitšile head ähm, äh, tööd, ma, oleme nendega head naabrid, me oleme nendega, jagame nendega ilusat Adriamerd, kuid see veri on langenud Euroopa poliitika ohvriks, eelkõige seoses ähm, kümneprotsendilise äh, traalilaevade äh, kärpega, kärp, kalastusõiguse kärpega. see mõjutab rängalt Itaalia kala, kalurite olukorda. ei ole sugugi mitte Eh, konsulteeritud Euroopa Parlamendiga selles olulises eh, küsimuses, eh, Euroopa Parlamendist mindi sellega hoopis mööda, seega on oluline tugevdada koostööd meie riikide vahel, peame eh, <clears throat> igatahes võitlema ka selle vastu, et Euroopa Parlamendist vaadatakse mööda eh,, Horvaatia, Itaalia ja Sloveenia jõupingutused peavad olema ühised eh, kalurite kaitseks, seda hea naaberlikus vaimus. seega ma paluksin, et uus eesistumine aitaks parandada Euroopa poliitikat, alustades valdkonnast, mis aitaks uuendada meie kalalaevastikku ning annaks kaluritele õigeid vastuseid. meil on vaja eh, välja töötada ka toetus väikepüüdjatele Adria meres. ainult tõhusate eh, vahenditega saab aidata Euroopa kodanikke ja eh, meil on vaja tugevaid eh, liik-, liikmesriikide vahelisi koostööprojekte, mis oleksid tõeliselt toimivad. suur tänu teile! suur aitäh, tahaksin teile meenutada, et rääkige palun aeglasemalt, et tõlgid teile ka järele jõuaks nüüd saab üheks minutiks sõna härra Terts. tere eh, päevast, tänan president ja palju õnne härra Plenkovitšile ja Horvaatiale teie eesistumise puhul minu jaoks on see väga liigutav, sest äh, kakskümmend viis aastat tagasi olin ma ajakirjanikuna eh, eh, Horvaatias, Osijekis, Karlovatšis, Slavoonias ja Karažinas oli Euroopa unistus, mis tundus kättesaamatu ning just sellepärast, kui imekaunis on olnud eurooplaste ühendamine Tallinnast Kadissini, Zagrebist Amsterdamini, ei saa me lubada, et Euroopa projekt läbi kukuks Horvaatia eesistumine saab aidata äh, hoiatades kõiki teid, neid, kes üritavad röövida Euroopat, et luua superriik, äh, mis äh, oleks sotsiaaldemokraatlik ning mis ignoreeriks ja hävitaks rahvaid sest hävitaks ka demokraatia. me peame nõudma tervet mõistust e, irratsionaalsete ideoloogiliste projektide vastu, nagu Euroopa tulevikukonverents, mis on väga kahtlane, mis soovib petta Euroopa riike, e, tuues sisse e, salaföderaalsuse ning seda ei soovi meie kõik Euroopa riigid ega kõik eurooplased. Um. suur aitäh <clears throat> järgmisena saab sõna proua Björk üheks minutiks. suur aitäh, kallis peaminister Plenkovitš, ma olen siin. <clears throat> Teie eesistumine ütleb, et te soovite keskenduda ähm, õigusriigile ja immigratsiooni haldamisele. pärast raporti lugemist äh, külastasin ma piirkondi, mida te mainisite, Bosnia põhjaosas ja Horvaatia lõunaosas ning äh, nägime kümmet tuhandet äh, illegaalset tagasisaatmist kaks tuhat kaheksateist, äh, kümnest aastast tagasi ja kakskümmend tuhat illegaalse tagasisaatmist kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. lugedes, kui jõhkrad on piirivalvurid Horvaatias, peab ütlema, et need lood, mida me kuulsime, oli kohutavad koerahammustused, taserihaavad äh,, see on kohutav kodanikuühiskond, kes üritab aidata pagulasi, neid rünnatakse. sõnum peab olema siin selge, ei ole ühtegi liikmesriiki, kes peab niimoodi käituma oma piiridel, olgu nad kus on, nagu siin ka kolleegid ütlesid, me peame äh, nägema, et see olukord peatuks äh, ja iseseisev äh, jälgimismehhanism äh, pandaks paika. Schengeni ähm, liikmelisust ei ole võimalik lubada, enne kui see lõpeks. Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimust härra Sookoli poolt. olete valmis vastama? kolmkümmend minutit. suur aitäh teile. kolleeg, mis te valetate? Need andmed, mida te mainisite, ei ole kogutud ainsatki institutsiooni poolt. Need on laim Horvaatia ja Horvaatia valitsuse suhtes need ei ole kuskiltki legitiimsed. Te ei anna teile õigust seda äh, küsimust arutada, me täidame Euroopa ja rahvusvahelisi reegleid, nii et ärge valetage ja ärge esitage selliseid andmeid. vabandust, see on naeruväärne. Te lugesi, ma lugesin raporteid, nägin, mis toimus ühe Ehm, ehm, ma nägin ise, mis seal toimub, ma nägin ise, kuidas äh, kakskümmend inimest tagasi lük-, äh, äh, lükati, ma nägin koera hammustuse jälgi, nägin, kuidas inimesed seisid rinnuni vees ja siis lükati nad tagasi Bosniasse. ärge öelda, öelge, et see on vale, öelge parem, et mida te teha tahate, kas te teete iseseisva jälgimismehhanismi, kas teete kõik selleks, et põhiõigusi austataks, sest praegusel hetkel seda ei toimu. suur aitäh järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Šintšitš. suur aitäh. peab ütlema, et Horvaatiat iseloomustab praegu korruptsioon ja õigusriigi puudus näiteks õigus öö, ligi pääseda informatsioonile. kui mina olin kaks aastat tagasi Horvaatia saadik, siis ma tõstatasin küsimuse. ma palusin, et mulle öeldaks, kes öö, võib öö, siseneda valitsuse hoonesse ühel konkreetsel päeval, kellel see õigus oli. ma pole tänase päevani vastust saanud kui te vastate niimoodi saadikule, siis mida saavad oodata kodanikud ning äh, Äh, seadus näeb ette, et vastus tuleb äh, saata kahe nädala jooksul, teie aga siiamaani pole mitte midagi vastanud. see siis näitab, kuidas te soovite läbipaistvad olla. näeme, et äh, see ei ole õige tegutsemisviis valitsuse poolt, see on petturi käitumine, miks te seda teete, sest teie kaitsete oma sõpru äh, kes äh, kirjutavad seadusi endale sobivalt, äh, kes äh, on saanud suurt kasu huvide konfliktilt. aitäh, komisjoni president, kolleegid. uue aastakümne algus, uue eesistumise algus, aga iga algus on seotud ka suurte ootustega ja ka Horvaatia esistamise puhul on ootused väga kõrged. ja teie programm on väga positiivne, te olete valmis eh, tegelema suurte väljakutsetega, suurte teemadega. ma tahaksin rääkida rände teemal. Euroopa Parlamendis kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates töötame ühiste lahenduste kallal ja on toimunud mitmeid üritusi ka minu liidumaas Baieris ja me soovime, et leiame ühise lahenduse rändeteemale Euroopa tasandil ja paluksin ähm, teil äh, tagada, et teie eesistumise ajal toimub läbimurre, et me saame ühised äh, varjupaiga reeglid, äh, et liikmesriigid võtaksid ühise vastutuse rände suurte väljakutsete eest, meil on tarvis kombinatsiooni äh, turvalistest Euroopa välispiiridest, äh, korrapärasest rändest ja Äh, nõustun ka kolleegide väljaütlemistega, mis puudutavad äh, Schengeni teemat. olukord on äh, praegu kriitiline, kui ma va-, kuulan Kreeka kolleege selle kohta, mis toimub Kreeka saartel, nii et erinevad väljakutsed, MFF, roheline lepe, ränne ja paluksin tõesti, et te oma eesistumise ajal püüaksite kontsentreeritult leida lahendusi, mis toimiksid kõikide liikmesriikide jaoks, aitäh! proua Piiri, üks minut. aitäh, lugupeetud äh, president, peaminister. mul on hea meel teid siin uuesti näha. Liibüa kriis ja konflikti kasvamine Iraani ja USA vahel äh, näitab, kui oluline on meie tugev roll. me peame kasutama diplomaatiat ja multilateralismi me tervitame Horvaatia eesistuja pühendumust tagada tugev Euroopa väljakutsete maailmas. globaalne tegija ei saa aga olla siis, kui Euroopa Liit ei täida oma kohustusi ja see on olulisem eriti lähipartneritega Lääne-Balkanil. me peame tagama protsessi usaldusväärsuse, avama liitumisläbirääkimised Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga märtsis enne Zagrebi tippkohtumist Euroopa Liit ei saa olla tugev, kui me, meie demokraatia kukub läbi. Ähm, Poola ja Ungari äh, vajavad nõukogu poolset äh, ühist ähm, tegutsemist demokraatlike süsteemide kaitseks. kõikides nendes küsimustes on minu fraktsioon valmis eesistujaga tegema koostööd. aitäh, lugupeetud kolleegid meil on kuusteist sõnavõtjat vaba mikrofoni raames juba registreerunud, ma sulen praegu nimekirja ja hoiatan ka ette, et kõik kuusteist kahjuks sõna ei saa. ja paluksin kõigil ka kõneajast kinni pidada, kui äh, ekraanil on punane, see tähendab, et te olete oma kõne, kõneaja ületanud ja peaksite kohe lõpetama. järgmiseks äh, proua Haie. suur aitäh, härra peaminister viies eesistumine, mis äh, tegeleb Euroopa Liidu eelarve keerulist küsimust. no loodetavasti seekord läheb siis hästi. Charles Michel üritab kokkulepeteni meid viia, äh, kuid Horvaatia eesistumisel on äärmiselt oluline roll mängida. väga oluline on äh, edasi liikuda, mida enam viivitatakse, seda enam meie põllumehed, meie ettevõtjad, meie kodanikud, kes kõhklevad ja kahtlevad me, ma paluksin teid, et äh, äh, ütleks, kuidas sellises ebakindluse olukorras äh, projekte ette valmistada, kuidas saame otsustada meie tulevase tegevuse üle, kui me ei tea, mis vahendid meil on, meie vaenlased on ühised, sest meie väljakutsed on ühised, võitlus kliimamuutuste vastu ei toimu Luksemburgi tasandil ning ettevõtlusega ei tegele ainult kreeklased ja immigratsiooniga ainult rootslased, otsustada ei saa ainult Prantsusmaa ja Saksamaa. me ei, ei, lahendus on lihtne, andkem Euroopale uued omavahendid. üheks minutiks saab sõna äh, härra Markvart. ja, suur tänu, härra peaminister, kõigepealt soovin teile edu eesistumiseks. Te olete välja toonud olulised prioriteedid ka Eh, üks nendest on Euroopa, mis ühendab. ma arvan, et on oluline, et selles kontekstis on ka selge, et eh, endiselt on eh, kriitikat poliitikute suhtes, et nad ütlevad ühte, aga teevad teist. meie sõnad ja teod peavad käima koos. järgmistel kuudel võime vahetada arvamusi ka rändepoliitika teemal ja see peaks olema aga aluspõhimõtteks peab olema see, et me oleme ausad üksteise suhtes. ja ma olen ka äh, ise Horvaatias olnud tunnistajaks sellele, et kui palju on inimõiguste rikkumisi inimeste väljasaatmisel ja ka see tuleb lahendada. ei saa lihtsalt öelda, et selliseid asju ei toimu, kui nad tõesti toimuvad kui me soovime, et meil oleks Euroopa, mis kaitseb, siis peavad olema kaitstud ka inimeste õigused, aitäh. poolteist minutit, äh, härra Bordel. suur aitäh, suur tänu teile eh,. Eh, Horvaatia kristlik ja demokraatlik valitsus hakkab nüüd juhtima Euroopa Liidu Nõukogu massiline immigratsioon, eh, konkurents Euroopa Liidu ja ülejäänud maailmaga, eh, suveräänsete riikide mahasurumine eh, teeb meid globaliseerumise ohvriks ja Euroopa Ähm, äh, kodanikud on aina kriitilisem äh, Euroopa Liidu suhtes, nagu näitasid valimistulemused Hispaanias, Prantsusmaal, äh, rääkimata Suurbritanniast ja samas kinni silmi minnakse ainult, vabandage, ütleb president, palun rääkige aeglasemalt. see tähendab vähem identiteeti ja suveräänsust Horvaatia astumine Euroopa Liidu institutsionaalse kriisi vältele oli kahjulik Horvaatia majandusele, nagu näitab eh, ehitussektor, eh, nagu see väidetav vaba konkurents eh, tõestanud on. Te ei saa ignoreerida probleeme, teie programm ei ole sugugi mitte revolutsiooniline, see ei muuda midagi Euroopa igapäevaelus. olge kindlad, president Macron kindlasti allub komisjoni survele ning eh, samuti laienetakse eh, Albaania ja Põhja-Makedoonia suunas, mis tähendab veel rohkem immigratsiooni. Merkel eh, Eh, Merkel ja teised Euroopa riigid näevad, kuidas Euroopa aina rohkem kodanikest eemale triivib um,. üks minut, härra Juritsa. aitäh, Horvaatia eesistuja oluline ülesanne on tagada ka edasiminek läbirääkimistes Euroopa Liidu pikaajalise eelarve üle. Ühendkuningriigi lahkumisel tekib eelarvelünk, mis tuleb täita ja mõned liikmesriigid sooviksid täita selle lünga, kehtestades uued Euroopa maksud, suurendades liikmesriikide panust, aga meil on tarvis õigesti hallata oma ressursse. Slovakkia on Euroopa raha netosaaja, aga kodanikud mõistavad ka, et vähem tulusid tähendab vähem kulutusi aga miks Euroopa Liidu rahasid on aastaid äh, jagatud äh, ebatõhusa jaotuspõhimõtte järgi. ma kutsun üles äh, leidma paremaid ees, valemeid ja tõhusalt hindama rahakasutust. härra Papadimonis, aitäh. proua von der Leyen Liibüa kriisis ja USA-Iraani vahelises kriisis eh, ei ole Euroopa Liit esindatud. ta lihtsalt puudub sellest arutelust, meil ei ole mitte midagi pakkuda, me oleme majanduslikult eh, tugev, aga rahvusvahelistes suhetes eh, täiesti tähtsusetu. kui me tahame tagada rahu rahvusvaheliselt, siis tuleb eh, teha jõulisi tegusid, meid ei hinnata ilusate sõnade järgi. kas te olete võimeline panustama, nii et eh, meil saab olema mitmeaastane finantsraamistik, mis sisaldab erinevaid ettepanekuid eh, ühtekuuluvusrahade säilitamise, regionaalse arengurahade säilitamise ja kas te olete valmis alustama märtsis ka Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga liitumisläbirääkimisi? kas te olete valmis tegelema erinevate portfellidega, mis on ähm, nõukogus äh, toppama jäänud, härra Plenkovitš, kas te olete valmis sellega tegelema? järgmine kolleeg, palun üks minut. Äh, tere tulemast tagasi Euroopa Parlamenti, härra Plenkovitš. oleme kuulanud hoolikalt teie prioriteete ja eh, energiaüleminekul soovime, et oleksid kaitstud ka Euroopa saarte huvid, Vahemere saarte huvid. on mainitud, kui oluline on edendada digitaliseerimist ja innovatsiooni ja uusi oskusi töökohtadel ja selles kontekstis, kui me räägime rohelisest ajastust ja Euroopa rohelisest kokkuleppest, siis tuleks äh, edendada rohelisi investeeringuid. ambitsioonikate eesmärkide seadmine on vaid osa lahendusest. Need äh, ambitsioonikad eesmärgid tuleb muuta ka konkreetseteks tegudeks. edu teile eesistumiseks! aitäh ja pooleteiseks minutiks saab sõna härra Telli. suur aitäh. I will speak about enlargement because I am ma räägin laienemisest, sest mul on tõeliselt hea meel, et te olete selle teema nii äh, esile toonud oma päevakorras. see on mitmetahuline teema. esmalt on vaja veenda vastuolevaid liikmesriike uue värske lähenemisega ning teiseks peame taaslooma usalduse äh, Lääne-Balkani kandidaatriikides, et Euroopa Liiduga ühinemine ei ole lihtsalt äh, väga kauge präänik ja väga pikk piits. suur osa inimestest ei toeta Euroopa Liidu integratsiooni. inimesed armastavad ja toetavad Euroopa Liidu ideed, hoolimata sellest, et äh, hiljuti käitus Euroopa Liit nagu kuri kasuema loodetavasti äh, teie eesistumisega see muutub. rahvapartei Ungari delegatsioon on valmis teid aitama nii palju kui võimalik, sest Ungari ning meie ungarlased tahame stabiilset ning õitsevat naabruskonda. et meil oleks uued Euroopa Liidu liikmesriigid niipea kui võimalik, sest ma olen veendunud, et ilma Balkanita ei suuda Euroopa muutuda piisavalt tugevaks selleks, et vastu seista ülemaailmse poliitika survele. seega kõik vaatavad nüüd teid, härra president, suur aitäh! Have... aitäh, meil on sinise kaardi küsimus härra Luis Garganolt, kas nõust võtate selle vastu? härra Deli, kas võtate sinise kaardi küsimuse vastu? vabandust, üks hetk, on mingi segadus. tundub, et tegelikult sinise kaardi küsimust ei ole. võtke rahulikult, lähme järgmise kõneleja juurde, kelleks on härra Ertuk, üks minut. suur aitäh proua president, härra peaminister, taas kord tere tulemast parlamenti, edu teile eesistumisega ning alustaksin taas kord kiidusõnadega, sest teie strateegia äh, Euroopa Liidu ühenduvuse valdkonnas on oluline. on selge, et meil on veel piirkondi Euroopa Liidus, kus ei ole üldse või on väga piiratud ühenduvus või ei ole üldse internetiühendust. see mõjutab eelkõige maapiirkondi ning piirkondi, kus äh, rahvas, äh, rahvast elab üha vähem. Euroopa Liit saab kasu sellest, kui meil on ohutu ja juurdepääsetav internetiühendus ja 5G ei ole lihtsalt mingisugune märksõna. ma arvan, et 5G on aluseks rakendustele äh, transpordis, tervishoiu ja energiavaldkonnas, seega praegune killustatus Euroopa Liidus ühenduvuse osas ei ole vastuvõetav. ma vaatan siinkohal ka president von der Leyeni poole. me peame midagi ära teha, äh, tegema selles osas, et seda killustatust kaotada ning meil on vaja strateegilist ja ühtset lähenemist 5G äh, osas. lähenemist, mis ei jäta kedagi maha ning mis äh, võtab arvesse ka tööjõu ja palgaküsimusi. suur aitäh taas kord teile! ja nüüd proua Tšehh üheks minutiks aitäh, kallid Horvaatia sõbrad, ütleme tihtipeale, et Euroopa Liit seisab ristteel. nüüd on teie võimalus otsustada, millisele teele me pöörame. Te võtate üle olulise rolli olulisel ajal ning teie otsus on olulisem kui kunagi varem. kliimakriis, ebavõrdsus, Brexit, pikaajaline eelarve ning suurenevad piirkonnad probleemid õigusriigi põhimõttega teatud riikides, neil on pikaajalised tagajärjed meie Euroopa perekonnale, seega ma palun, et Horvaatia eesistumine ei alahindaks äh, käimasolevate õigusriigi põhimõtte menetluste olulisust. see ei puuduta mitte ainult Ungarit, vaid meid, kogukonda. ning kas meil, Euroopa Liidul, on äh, eneseaustus teha midagi juhul, kui õigusriigi põhimõtted on unarusse jäetud. ma soovin ja loodan, et te annate meile tagasi selle eneseaustuse, sellepärast et äh, praegu on see vägagi suurel määral puudu. ma loodan, et teil on kindlus tegutseda õigusriigi edendajana ning te liigute edasi artikkel seitse menetlusega, mida on tahtlikult varasemalt äh, takistatud. võtke see võimalus, olge eeskuju äh,, millele saame tulevikus tugineda. aitäh ja proua Strik üheks minutiks. aitäh. tervitan Horvaatia eesistujat äh, parlamendis ning soovin neile kõige paremat eesmärkide saavutamisel üks uue komisjoni eesmärk on leida kokkulepe äh, varjupaigapaketi osas, mille aluseks on solidaarsus ning õigus varjupaigale. kuid selle uue õigusakti vastuvõtmine võib võtta aastaid. kahjuks on meil juba kehtestatud, kehtestatud palju reegleid. kui neid õigesti rakendataks, siis need juba oleksid ühtlustanud meie süsteemi ma tahaksin teada, mida eesistuja teeb selleks, et edendada äh, praeguse varjupaiga õiguspaketi täitmist liikmesriikide poolt? ja mida teha nende tagasisaatmiste kohta, mis väidetavalt toimuvad paljudel Euroopa Liidu liikmesriigi piiridel? ma uurisin neid tegevusi, kui olin parlament, äh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportöör. ma külastasin ka Horvaatia ja Bosnia vahelist piiri mind hämmastas, kui palju oli hästi dokumenteeritud juhtumeid äh, vägivallast, mis leidis aset ning seda, kuidas eitatakse juurdepääsu varjupaigamenetlusele. kas te tunnistate, et selline asi on aset leidnud ning milliseid samme kavatseb Horvaatia valitsus astuda selleks, et saavutada nende tegevuste keelustamine ning võidelda nende tegevustega kõigis liikmesriikides? aitäh kõnelejad katkestatakse, te olete oma aja ületanud olulisel määral ning võtate ära teiste äh, kõneaega. seega ma pean nüüd olema äh, väga range. pooleteiseks minutiks saab sõna härra Dare, teil on sõna. suur aitäh teile, president, suur aitäh teile, härra Plenkovitš. Euroopa, tugev Euroopa keerulises maailmas on äh, Horvaatia jaoks oluline Horvaatial on suurepärane, Horvaatial on suurepärane võimalus lähendada kodanikke Euroopa institutsioonidele ning näidata, et Euroopa ei äh, kuulu suurettevõtetele, vaid kodanikele, äh, kes äh, soovivad anda endast kõik, et parandada olukorra kohalikul tasandil. meil on palju väljakutseid ees, nagu Brexit, mitmeaastane finantsraamistik, immigratsioonivoogude haldamine ning muud prioriteedid me peame andma Euroopale rohkem taristut, rohkem eh, mõju, rohkem konkurentsivõimet maailma tasandil. kuid teisedki punktid on olulised, eh, näiteks eh, põllumajanduse ning regioonide toetamine, VKE-de toetamine, jätkusuutliku turismi arendamine ning makromajanduslik koostöö regioonide vahel mobiilsus äh, on üks äh, vaidlusaluseid äh, küsimusi, samas aga kõik on nõus sellega, et on vaid seda Euroopa ähm, ajaloolist pärandit. mina, vabandust, vabandust, kas te võiksite palun rääkida aeglasemalt? ma sain nüüd aru, vabandust mina, olles Venetoost pärit, olen näinud kui tähendab kultuurilised ja ajaloolised sidemed on Horvaatia ja minu kodupiirkonna vahel ning seega soovin soovida teile kõike head ja kinnitan oma täielikku toetust ja koostööd. järgmisena saab sõna härra Bourgeois. Horva-, Flaami delegatsiooni nimel sooviksin keskenduda kolmele prioriteedile. kõigepealt sooviksin keskenduda investeeringutele, sest äh, me meil on neid hädasti vaja, te rääkisite õigusriigist, kuid oleks vaja meenutada seda, et äh, oluline on ka kontrollida ka piire, me ei, ei saa oodata, et äh, nad piirid valvaksid ennast ise. mis puudutab Brexitit, siis on vaja garanteerida tugev koostöö äh, ja Briti sõpradega selles osas, mis puudutab Lääne-Balkani riike, siis Ehm, eh, on võimalik neil anda, eh, panustada väga palju Euroopasse ja soovin eesistujale järgmise poole aasta jooksul palju edu. ma nägin, kuidas te lahkusite von der Leyen lahkus hotellist eh, politsei eskordi ka kolme autoga. võib-olla võtate mu peale homme, see ei ole eriti ökoloogiline seda mitte teha. Euroopa Liidu visioon järgmiseks kuueks kuuks on hämmastav aina rohkem raha nõrgematele majandustele äh, avatud äh, piirid äh, Albaania ja Põhja-Makedooniale ning äh, Suurbritannia aheldamine Euroopa reeglite külge, miks me seda peaks äh, tegema ja peale selle te soovite äh, veel Horvaatiat läbi kukkunud euroga siduda, te soovite siduda majandusvanglasse oma riigi see tähendab nõrka majanduskasvu, ärge tehke seda, jääge oma raha juurde, Brexit näitab, kodanikud soovivad, äh, soovivad äh, vabadust, Euro-, Suurbritannia näitab teed sellest välja, sellest demokraatlikust äh, ähm, pankrotist ning te peaksite oma direktiivid kõrvale jätta, paljud vaprad riigid ühinevad meiega. Sales Pons pooleteiseks minutiks tere tulemast koju, Andrei. et Euroopa Liidu noorim liikmesriik saab eesistujaks, näitab, et äh, laienemine on ainus tee edasi Euroopa Liidule, kõhklevad äh, suh-, äh, sõnad meie laienemise kohta peavad lõppema, need vähendavad meie usaldusväärsust ning samuti Äh, annavad, sulgevad meile uued võimalused. meil, mulle meeldis äh, Euroopa konverentsi plaan pärast äh, kurbust, mille tekitab Brexit, peame näitama Äh, sõrmega Euroopa vaenlaste suunas, äh, natsionalistide suunas, separatistide suunas ning äh, lõhestajate suunas. natsionalism on rahu vaenlane ning on tõsi, nagu seda ütlesid Andrei, peame kaitsma õigusriiki kogu jõuga, peame austama kohtunike ja kohtute iseseisvust ning Euroopa Parlament peab aktsepteerima äh, kohtute otsuseid ning kui soovib tunnistada, et aitab, austab õigusriiki, tuleb kohtute kohtunike otsuseid täita. soovin, et sinu juhtimise all on Brexit viimane lahutus Euroopas ning et ta oleks natsionalismi viimane võit Euroopas. suur aitäh, järgmisena saab sõna Toni Pitsula suur aitäh teile. lugupeetud peaminister, on suur au rääkida täna siin esimese Horvaatia eesistumise ajal. mulle meeldiks, kui teie programmi osa oleks ka saared, sest saared võiksid olla eh, juhid mitmes valdkonnas, nagu näiteks energiaüleminek Teie kui riik, kus on üle tuhande saare, kuidas te soovite seda protsessi tugevdada? teine küsimus, laienemine. Zagrebis on varsti tippkohtumine ning ma eh, koostan soovitusi parlamendi nimel sellele eh, kohtumisele. Eh, hiljuti lükati tagasi Põhja-Makedoonia, Albaania taotlused ja sunniti nad endiselt edasi ootama. arvan, et oleks oluline, et Euroopa tulevikukonverents Äh, tähendaks seda, et saaksid osaleda ka teised äh, Euroopa riigid. Äh, Horvaatia on kõige uuem liikmesriik ja teab, kui raske on läbirääkimisi pidada, eriti kui mõned riigid blokeerivad kogu protsessi. me peame liikuma positiivsema suhtumise suunas, mis saab aga riikidest, kes kangekaelselt oma küsimus, oma nähtu, nägemuse juurde klammerduvad. Euroopa Parlament Искам да поздравя. tere tulemast tagasi teie koju Euroopa Parlamenti, ma sooviksin äh, õnnitleda Horvaatia eesistumist ambitsioonika programmi eest, eriti selles osas, mis puudutab Lääne-Balkani liike. Äh, tegemist on ambitsioonika algusega uuele poolaastale, proua de Laien ütles Zagrebis, et peaks näitama rohelist tuult Albaaniale ja Põhja-Makedooniale, kuid ma tahan, sooviks äh, teile meenutada, et me ei tohi lubada asju, mida täita ei saa, teiseks täna mu on olukord selline, et me ei saa endale lubada Lääne-Balkani riik Euroopast väljas hoida, nad peavad moodustama lahutamatu osa Euroopa Liidust. järgnevatel nädalatel ähm, saavad alguse mitmed olulised algatused, näiteks uued, uus metodoloogia eh, Lääne-Balkani riikide lähendamisel Euroopa Liitu, peame eh, nende riikide konsulteerima, vastasel korral on projekt määratud läbikukkumisele. teine küsimus, see, mida ütles Pitsula eh, Euroopa konverentsi Euroopa tuleviku konverentsi kohta, igal kandidaatriigil peab olema sellel konverentsil oma roll mängida. suur aitäh ja palju õnne teile veel kord. palun pidage kinni oma kõneajast. kümme sekundit üle minna äh, on veel lubatav, aga kakskümmend küll mitte. järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Krahh. härra peaminister, umbes kakskümmend kaheksa aastat tagasi täna Horvaatia äh, leidis tunnustust Euroopa Liidu poolt sõltumatu riigina ja ma õnnitlen teid selle puhul. aga lugedes teie programmi, valmistas see mulle pettumuse. Te soovite võtta Kosovot Euroopa Liitu, see, mis on Türgiga seoses teil seal, ja ma ei kujuta ette, et enamik inimesi äh, Horvaatias toetab äh, sellist poliitikat ma, me peame edendama poliitikat, mis äh, on rahva huvides. vaadake, kui paljud inimesed lahkuvad Horvaatiast, kui paljud noored lahkuvad teie riigist, kui me võtame Franz Deutschmanni ja tema äh, raamatu, äh, siis leiaksite sealt paremaid vastuseid praegustele väljakutsetele, mis seisavad teie Euroopa ees. Euroopa liit on äh, suur äh, majandusruum, aga seal on maailma madalaim äh, majanduskasv. aga soovitakse anda kolm miljardit eurot kliimamuutuste jaoks. ja Euroopa küsimustele leiate vastuseid Deutschmanilt ja me oleme partnerid regionaliseerimise maailmas ja te teate Jugoslaavia lastena väga hästi, et need lahendused, mida te välja pakute, ei sobi. aitäh, nüüd järgmine kolleeg äh, härra Tošenovski. Teie eesistumise mm, prioriteetide programm selles peatükis, mis äh, mainib energiat, seal te räägite Euroopa Liidu kliimaneutraalsusest äh, ning Energialiidu kasutamisest ning ma tahaksin teilt paluda, et te pööraks äh, tähelepanu eesmärkide kirjeldamisele, need on keerulised nii tehniliselt kui majanduslikult, me peame tegema kõik selleks, et need sõnumid, mis tööstusele äh, saadetakse, ei muutuks kogu aeg, aina nõutakse rohkem, peaksime keskenduma Euroopa horisondi äh, küsimusele, see on aga oluline teema, ilma äh, et konsulteeritaks teadlastega, me ei saa loota, loota, et tulemusi oleks võimalik saavutada ilma tohutute majanduslike ohvritega. Horvaatia eesistumine peaks eh, suurendama Euroopa horisondi küsimusele. järgmisena saab sõna härra Puigdemont. väga eh, meeldiv on teid siin tervitada Euroopa Liidu eesistujana te saite hiljuti ees, iseseisvaks, kuid olete tõeline Euroopa Liidu liige. ma tänan teid selle eest, et te toetate ka dialoogi Hispaania ja Kataloonia vahel. Kataloonia on äh, Euroopa siseküsimus ning äh, oleme olemas ka me Horvaatia eesistumise ajal, meil on vaja dialoogi, meil on vaja läbirääkimisi, Euroopa Liit peab leidma ühtseid demokraatlikke mehhanisme um, e, um, e, e, oma eestlase määramisõiguse säilitamiseks peame näitama, et on alati võimalik paremini tegutseda ning alati on võimalik selleks, et lahendada territoriaalseid konflikte mitte ainult Euroopas, vaid igal pool üle maailma. meil on kaks sinise kaardi küsimust, kas te olete valmis vastama neile? No. No. ei. seega e, e, küsimusi esitada ei saa, järgmisena saab sõna härra Murešin kaheks pooleks minutiks. aitäh, proua president, president tere tulemast tagasi parlamenti, hea meel on näha, et Horvaatia juhib Euroopa Liitu kuus kuud. Te olete nüüd ema kogu Lääne-Balkani piirkonna jaoks. ning härra Plenkovitš, Horvaatia on saavutanud majandusstabiilsuse, teie eesmärgiks on liituda äh, lähitulevikus euroalaga ning Horvaatia täidab kõik tingimused selleks, et liituda Schengeni alaga. Horvaatia võib olla eeskujuks kõigile Lääne-Balkani riikidele, meil on vaja kahte asja. esiteks on meil vaja, et teised Lääne-Balkani riigid täidaksid tingimused ning meie teiseks Euroopa Liiduna peame täitma oma lubadused, mis oleme neile andnud. me peame ütlema selgelt Lääne-Balkani riikidele, et te olete osa Euroopast, te kuulute Euroopa Liitu ning meie tahame teid aidata teel Euroopa Liitu. igasugune panus, mis Horvaatia eesistumine saab selles suunas äh, anda, on ajaloolise tähtsusega. ning peaminister Plenkovitš, te tunnete Euroopa Parlamenti väga hästi Teil on võimalus seda demonstreerida läbirääkimistes, mis meil Euroopa äh, eelarve osas toimuvad. ning protseduur, meie eesmärk äh, eelarve osas on äh, see, et me saame rahastust vanade, praeguste ja uute prioriteetide jaoks. vanad prioriteedid on seda olnud aastakümneid sellepärast, et nad on olulised, mitte aegunud. me peame tegema rohkem ära uute prioriteetide piirikaitse, kliimamuutuste vastu võitlemise ja keskkonnakaitse valdkonnas, seega öelge oma kolleegidele nõukogus, et uued prioriteedid vajavad uut rahastust. Öelge oma kolleegidele nõukogus, et nad äh, toet-, äh, toetaksid rahaga ka oma lubadusi ning aidake tagada, et Euroopa Liidu eelarvet kulutatakse õigesti. suur aitäh teile ja palju edu eesistumiseks! aitäh ja härra Danielson üheks minutiks! suur aitäh, et andsite mulle sõna ning suur aitäh peaministrile selle eest, et ta tutvustas meile Horvaatia eesistumise prioriteete. me, meil on väga oluline aeg, mil peame andma kätte suuna järgmiseks viieks aastaks. sotsiaaldemokraadina leian, et on väga oluline, et me keskendume sotsiaalvaldkonna ülesehitamisele, mis puudutab äh, töötervishoidu ja ohutust, siis on väga, see on väga oluline valdkond. meil on neli tuhat eurooplast, kes kaotavad oma elu igal aastal töökohas. kaheksa tuhat inimest saab vähi, sest nad puutuvad töökohas kokku ohtlike ainetega. detsembrikuus võttis nõukogu vastu uue strateegia, mille eesmärgiks on kaotada ära surmajuhtumid töökohal ning äh, vähki haigestamine töökoha tõttu ma loodan, et Horvaatia eesistumise ajal on see teema olulisel kohal ning te tagate, et me saame uue strateegia töötervishoiu ja ohutuse jaoks. ja üks minut, proua Pitsoto. tänan, president. me oleme väsinud sellest mõttetust lobast ja tühjadest lubadustest, mis Euroopast kohale jõuab. näiteks Liibüas Euroopa magab ma järgnevatel kuudel äh, tuleb äh, tuhanded, äh, tuleb jälle tuhandeid immigrante Itaaliasse, Euroopa ei tee väljagi. ning välisjõud ähvardavad meie julgeolekut ja meie anname miljardeid eurosid Erdoganile. see tundub fantaasiafilm olevat, kuid kõik on õnnetuseks äh, tõsi, aplodeeritakse von der Leyenile, Merkelile ja Macronile, mis veel peab juhtuma, mida te ootate? miks te istute ja ootate, et Euroopa laev ära upuks? tehke midagi või Euroopa lõpetab nagu Titanic. aitäh ja üheks minutiks saab sõna härra Roos aitäh, proua president. Euroopa Liit tahab kaotada fossiilkütuste kaotamise järk-järgult, sest äh, neid peetakse probleemiks. seda ei ole võimalik aga teha päikese, tuule energiaga ainuüksi. uus energia peab olema osa äh, kombineeritud energiast. eelmis-, jaanuaris ütles härra Timmermans Hollandi ajalehes, et tuumaenergia on liiga kallis, pole jätkusuutlik, kuid see on täielik jama tuulikud ja päikesepaneelid äh, tekitavad kahekümne aasta pärast hunniku jäätmeid, mille jaoks meil lahendust ei ole. Prantsusmaal kasutatakse enam kui seitsmekümne protsendi ulatuses tuumaenergiat ning selle energia hind on umbes pool äh, Saksa energia hinnast ning nad on investeerinud kakssada miljardit taastuvenergiasse. päikesepargid ja tuulepargid ei toimi ilma fossiilkütuste tagavarana kuid see võtab väga palju aega, investeeringud peavad olema vastutustundlikud, et me saaksime konkureerida Hiina ja USA-ga, vastasel juhul äh, kaotame töökohti. ma loodan, et Horvaatia eesistumine toob ka tuumaenergia päevakorda. ja kolleeg Tortmann, palun lugupeetud peaminister, komisjoni esimees, parlamendi president, teil on ambitsioonikas programm oma esimeseks eh, eelistamiseks. tahaksin öelda, et on oluline, et eh, ka põllumajandus ja põllumajanduspoliitika peaks jääma programmis kesksele kohale, ka mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. Euroopas on tarvis eh, tulevikukindlaid ka maapiirkondi selleks on tarvis, et meil oleks ka rahvast, kes maal töötab. kiputakse aga unustama, et äh, meie ettevõtted peavad olema majanduslikult äh, toimivad ka maapiirkondades. ja tarvis on ka poliitikat, äh, mis pööraks tähelepanu pereettevõtetele, mitte ainult suurettevõtjatele inimestele, kes tõesti oma perekonnaga koos peavad väikeettevõtteid maal ja mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis loodetavasti suudate tagada ka oma piirkondade tulevikku, aitäh! proua Angeerius. Eh, esmalt edastan oma õnnitlused peaministrile. palju õnne selle puhul, et teie riik on esimest korda eesistuja pärast liitumist. paljud on öelnud, et äh, tulevased aastad on olulised, äh, Brexit on vaateväljas ning me ei tohi unustada, et Brexit toimus üldse seetõttu, et tavainimesed ei tundnud, et neid toetatakse. me peame tegema sammu edasi ambitsioonika ja sotsiaalselt vastutustundliku mitmeaastase finantsraamistiku suunas. kahjuks läbirääkimised väga hästi praegu ei lähe. tahaksin küsida Horvaatia eesistujalt, kuidas nad kavatsevad tagada, et meil on piisavalt vahendeid selleks, et äh, säilitada äh, sotsiaalne sammas. kuidas tagate piisavalt vahendeid sotsiaalsete sammaste rakendamiseks? ma tean, et te pooldate sotsiaalset ja säästvat arengut, aga mitte kedagi ei tohi jätta maha. me peame liikuma sotsiaalse progressi suunas ning ma soovin teile edu teie uues rollis. suur aitäh ja üheks minutiks härra Rangel uh,. Thank you, chair. Senhor primeiro-ministro, senhora presidente da comissão. Em primeiro lugar, queria saudar. kõigepealt uh, ma sooviksin tervitada Horvaatia eesistumist, eelkõige peaminister Plenkovitši mitte sellepärast, et tegemist on kõige uuema liikmesriigiga, vaid ka sellepärast, et peaminister Plenkovitš on üks äh, kõige pühendunumaid eurooplasi, keda ma tunnen, ma olen täiesti veendunud selles, et see eesistumine võimaldab suuri edusamme Euroopa projekti osas teha. tervitan ühtlasi ka toetust äh, Euroopa kandidaatriikidele ja reformidele neis riikides Pole olemas Euroopat ilma Balkani riikide integratsioonita. soovisin ühtlasi tervitada eh, ka toetust mitmeaastasele finantsraamistikule ja sooviksin ühtlasi ka äh, toetada teie nägemust Euroopa tuleviku konverentsist, sest on hea, et ka nõukogu soovib sellega tegeleda ning Horvaatia eesistumise ajal äh, nõukogu ilmtingimata seda teeb. ja nüüd härra Zorinju üheks minutiks, tugev Euroopa äh, keerulises maailmas, äh, sel, nende sõnadega avab Horvaatia oma eesistumise Euroopa äh, Äh, nõu-, liidu nõukogu eesotsas, peame olema võimelised tegutsema, edasi liikuma, arenema, arenev Euroopa on võimeline mitmeaastase finantsraamistikuga tugevdada äh, meie äh, omavahendeid ja eelarvet, me oleme võimelised leidma kodanike toetust sellele erakordsele rahu ja demokraatia projektile ning samuti peame suutma tugevdada liitu, eh, mis eh, eh, meid väärtusi kaitseb, me ei tohi kedagi selja taha jätta, meie peame toetama Euroopat, mis on tugev ning see tähendab, et kaitseme oma väärtuseid ning samuti suudame üht